me peame kandma hoolt selle eest, et meie tööstus kasutaks ära tehnoloogia arengut, et meil oleks liidriroll tulevikus, me oleksime konkurentsivõimelised ja samal ajal pakuksime puhast transporti, mis aitaks meil täielikult vabaneda meie tööstuse äh, süsinikdioksiidi heitmetest. proua Niibler, palun. Ah, aitäh, härra juhataja, lugupeetud komisjoni esindaja, lugupeetud kolleegid. on õige, et äh, CO kahe ähm, piirmäärad äh, sõiduautode ja kergete tarbesõidukite jaoks on, äh, neid on alandatud ja seda tuleb teha, meil on vaja säästlikke autosid, sest ainult niimoodi on võimalik saavutada meie kliimaeesmärke, aga need piirmäärad, mis me panime paika kahe tuhande kahekümne viiendaks ja kahe tuhande kahekümnendaks aastaks peavad olema realiseeritavad, need peavad andma õigeid stiimuleid ja sellepärast ma tervitasin komisjoni ettepanekut, kus oli kolmekümneprotsendine vähendamise eesmärk aastaks kaks tuhat kolmkümmend, seal võetakse arvesse seda, et liiklus peab olema ka äh, taskukohane ja et äh, töökohad autotööstuses ja äh, tarnijate juures jääksid alles Euroopa Liidus ähm, maailmas ei ole mitte kuskil võrreldavaid eh, eesmärke, et eh, laadimisinfrastruktuuri puhul on praktiliselt kõik eh, kõik liik-, liikmesriigid maha jäänud, elektriautod vaja-, vajavad väga palju elektrit, siis me kõigepealt ei taha, kõigepealt me ei taha, et kasutataks diislit, siis Äh, toetame väga palju ähm, uuenevaid energiaallikaid, me siin kasutame väga palju erinevaid eesmärke, mina seda ei toeta, ma tahan, et äh, Euroopas tulevas, tulevikus sõidaksid siiski autod, mis toodetakse ka Euroopas. aitäh ja nüüd jõuame vaba mikrofoni vooru juurde Ehm, kahjuks kolleeg Marias siin ei ole, aga sõna saab äh, proua Šoidrova. aitäh, et äh, andsite mulle sõna, lugupeetud kolleegid. kliimamuutused äh, muudavad meid kõiki tundlikeks keskkonnaküsimuste suhtes ja see on väga õige. transpordisektor loomulikult annab suure panuse sellesse, sellesse probleemi ehm, kliima halvenemisse, aga tahaksin hoiatada selle eest, et me lihtsalt vastutustundlikult äh, taga ajame erinevaid äh, keskkonna eesmärke. Euroopa Liit ei ole suurim CO2 heite äh, piirkond maailmas ainult, ainult vähem kui kümme protsenti CO2 heitest on pärit Euroopa Liidust. teiseks põhjuseks on see, et autotööstus on võtmetähtsusega tööstus Euroopa Liidus ja sellepärast me ei saa kehtestada ebarealistlikke eesmärke ja ohustada konkurentsivõimet. niimoodi me võiksime väga palju kahjustada meie autotööstust, see tähendaks suurt töökohtade vähenemist ja et CO2 heide ei väheneks üldse. viis viisteist protsenti kahe tuhande kahekümne viiendaks aastaks oli minu meelest Ehm, sobiv eesmärk, aga ma ei saaks äh, olla nõus äh, sellise ambitsioonika eesmärgiga kahe tuhande kahekümne kolmandaks aastaks, nagu on ette nähtud äh, lepingus. Ehm, härra Bussoi, palun. aitäh, hoolimata edusammudest mis on toimunud viimastel aastatel, viissada tuhat inimest surevad Euroopas õhusaaste tõttu. Euroopa pealinnad saatsid meile eesmärgi, et me peame olema äh, Äh, ambitsioonikad äh, nii äh, Euroopas kui ülemaailmselt ilma oma tööstuse konkurentsivõimet hoi-, ohustamata. see on väga oluline samm, et rahv-, institutsioonide vahelises, vahelistes läbirääkimistes sai parlament ähm, saavutas parlament selle et, et kolmkümmend seitse protsenti vähendab, peab kahe tuhande kolmekümnendaks aastaks vähenema sõiduautode heide ja, ja tarbesõidukite puhul kolmkümmend protsenti. Need äh, eesmärgid kindlasti äh, edendavad innovatsiooni äh, autotööstuste puhul, et liigutakse vähese heite ja heitme, heiteta autode suunas, aitäh! ja viimasena saab sõna härra Zdrojevski. To nie jest e, optymalne rozwiązanie, to jest e, pewien e, juhataja, tegemist ei ole optimaalse lahendusega, vaid teatava kompromissiga ja kompromiss erineb optimaalsest lahendusest äh, selles osas, et optimaalse lahenduse puhul on kõik rahul, aga kompromissi puhul peavad mõlemad pooled millestki loobuma. ja võttes arvesse neid kolleege, kes soovivad, äh, siin on kolleege, kes soovivad äh, kiiremat rakendamist, paremat kliimakaitset ja need, kes kaitsevad autotööstust, ütlevad, et ettenähtud tempo põhjustab suuri kulusid ja riikide vahel on ka eriarvamusi. osa riike, kus äh, autosid toodetakse, teistes äh, sõidetakse nende autodega, aga tuleb võib-olla viidata sellele, et äh, siin on liiga kiirustatud tehniliste andmete ja kuludega, sest neid tihti arutatakse välja eraldi, meil on vaja lahendust, mis oleks tasakaalustatud ja sobiks kõigile. aitäh! ja nüüd saab sõna volinik. selleks, et võtta arutelu kokku. lugupeetud juhataja, lugupeetud äh, liikmed, aitäh selle arutelu eest, nüüd näitab, kui oluline see õigusakt on ma rõhutaksin veel kord, et meil on nüüd olemas võtmetähtsusega element selleks, et äh, ellu rakendada meie kahe tuhande kolmekümnenda aasta kliimaraamistik, mis peegeldab meie Pariisi leppest tulenevaid kohustusi. ja siin ei, äh, õigusaktis ei ole tegemist mitte ainult äh, kliimaeesmärkidega, vaid sellega, et meie tööstus peaks jääma endiselt konkurentsivõimeks, võimeliseks kiiresti muutuvas globaalses maailmas, kus on väga erinevaid kom-, kogu, väga erinevaid ärimudeleid. see peaks tähendama uusi töökohti ja vähendama nafta importi ja edendama akusektorit. Need kõik tähendavad seda, et suureneb tööhõive, see toob kaasa e-, edu, eeliseid meie kodanike jaoks eh, kokkuvõttes tegemist on väga hea kompromissiga ja koos saame olla uhked oma ühiste edusammude üle. me teame, kui eh, suuri jõupingutusi on vaja teha selleks, et meie kliimaeesmärke saavutada, siin mõned kõnelejad rääkisid sellest. see õigusakt on samm õiges suunas, sellepärast eh, kutsun teid üles näitama üles toetust homsel hääletusel. oluline on tagada äh, Äh, selle õigusakti ellurakendamine, me ei saa kaotada aega võitluses kliimamuutuste vastu ja meie kodanikud, muuhulgas noor põlvkond, ootab meilt kõigilt seda. aitäh, äh, lugupeetud volinik ja sõna saab äh, raportöör proua Talli kaheks minutiks. aitäh, aitäh kõigile kolleegidele Ähm, volinikule, aga tahaksin äh, käsitleda mõningaid asju, mida siin mainiti. esmalt äh, lõpetagem hirmutamine, kui me ütleme, et äh, rohkem ettevõtete investeeringuid tähendab seda, et suurenevad kulud kõik uurimused, mida meie nägime ja komisjoni mõjuhinnang tulid järeldusele, et äh, tarbijate jaoks on see äh, kasulik, siin äh, rääkis volinik samuti kriisist tarbijate kulude puhul mina oleks äh, eeldanud, et mõned täna rääkinud äh, saadikud oleks teadnud äh, detaile selle kohta, mille üle me homme hääletame. näiteks siin üks kõneleja ei saanud isegi üldse aru, et me räägime heiteta ja, või madala heitega saadi-, sõidukitest ja härra Kolmel ei saanud aru, et tegemist on osaga suuremast paketist, mis puudutab erinevaid sektoreid ja Äh, et parlament ei tegele ainult äh, sõiduautodega. tegelikkus on see, et mu-, toimuvad muutused, investeeringuid suunatakse uutesse te-, tehnoloogiatesse, tehakse teadusuuringuid, tagamaks seda, et Euroopa Liit on võimeline tootma akusid äh, oma territooriumil. mul on väga hea meel, et saadikud, kes algselt äh, Äh, olid vähem ambitsioonikad, täna rääkisid sellest kompromissist positiivselt, sest ma olen veendunud, et äh, see parlament algselt soovis asju muuta ja asjad muutuvad nagunii. vaadake, millised on praegused mootorid, mis tootmisest tulevad ja vaadake, kui palju kilomeeter, kui suur on kilometraaž ähm, null heitmeta või vähese heitega sõidukite puhul ja lõpetuseks ütleksin, et jätkakem töötamist, tagamaks, et me meelitame ligi investeeringuid äh, oma mandrile, Euroopa Liitu, et meil on olemas piis-, korralik taristu, laadimistaristu ja et meil on olemas tehnoloogia selleks, et äh, toet-, toota kütuseelemente ja kütu- ja akusid Euroopa Liidus ja kutsun üles kõiki selle poolt hääletama homme, aitäh toetuse eest kod-, saadikutele, aitäh volinikule ja kogu komisjonile abi eest, aitäh veel kord! aitäh selle arutelu eest ja teie lõppsõnade eest ja arutelu on sellega lõppenud, hääletus toimub homme ja tänaksin kõiki arutelus osalejaid. Chodzimy do kolejnego punktu porządku obrad. ja nüüd e, järgmise päevakorrapunkti juurde, milleks on härra Pier Antonia Panseri, Kristjan Tanbreda, Frank Engeli ja Charles Currency raport teemal naabruspoliitika, arengu ja rahvusvahelise koostöö rahastamisvahend. esimesena saab e, sõna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 hääletame naabruspoliitika arengu rahvusvahelise koostöö rahastamisvahendi üle. see on väga oluline menetlus, siin pannakse paika, kuidas Euroopa Liit äh, annab äh, toetust kolmandatele riikidele äh, kaks tuhat kakskümmend kuni kaks tuhat kakskümmend seitse, kokku kakskümmend seitse miljardit eurot. me rääkisime läbi, töötasime välja kompromissid, kõik fraktsioonid osalesid selles töös ja me panime kokku nüüd äh, raporti, mis liidab erinevad rahastamisvahendid äh, selleks, et oleks parem äh, fokusseerimine, parem parlamendipoolne kontroll. see on minu jaoks väga oluline. komisjoni algne ettepanek nägi ette ainult rakendusakti nii et parlament oleks saanud esitada ainult juriidilisi märkusi, kui komisjon oleks oma pädevusi ületanud, aga jätnud äh, rakendamata meie poliitilised prioriteedid ja seetõttu on ääretult oluline, et ka programmi paikapanemisel kuulatakse meid. strateegilised ettepanekud esitatakse parlamendile ja parlament võib ka nendele vastu olla naabruspoliitika on Euroopa Liidu välispoliitika üks prioriteetsemaid valdkondi. naabruspoliitika nõuab äh, paindlikkust, äh, nii et rahastamisvahendeid oleks võimalik äh, kiiresti eraldada, et reageerida spetsiifilistele vajadustele. kakskümmend kaks miljardit eurot nüüd eraldatakse ja võrreldes praeguse finantsraamistikuga on kasv kakskümmend protsenti. meil on eh, fookuses Aafrika ja AKV eh, riigid, mõtleme Cotonou lepingute järgsele ajale, me oleme prioriteediks eh, võtnud vaesuse, vastase võitluse ja arenguabi on ääretult äh, oluline, et äh, siin on ette nähtud kriteeriumitest kinnipidamine üheksakümmend viis protsenti. mis puudutab rännet, siis meil peab olema pikaajaline plaan, tuleb äh, vaadata, mis on ebaseadusliku rände põhjused ja nendega tegeleda. siin viidatakse ka kliimapõgenikele, me räägime vajadusest teha siin inimõigustel põhinevat poliitikat et meil oleks tagatud seaduslik ränne. kliima muutused on loomulikult ka oluliseks teemaks, meil on Pariisi äh, kokkulepe olemas. meil on nelikümmend viis protsenti rohkem vahendeid eraldatud kliimamuutustest tingitud äh, probleemide leevendamisele. väga olulised on aga ka inimõigused, meil on eraldi klausel, mis näeb ette, et äh, lõpetatakse arenguabi andmine nendele riikidele, mis äh, rikuvad inimõigusi. rahu ja stabiilsus äh, peab olema tagatud selleks, et edendada jätkusuutlikku arengut ja rahalisi vahendeid ei tohi kasutada sõjalisteks kaitseaktsioonideks või relvade ja laskemoona ostmiseks. Äh, me oleme ära teinud äh, pika töö, mis äh, kestis kuid. ma soovin tänada kolme kaasraportööri tehtud töö eest, tänan koostöö eest ja palun kõigil hääletada selle teksti poolt, aitäh. suur tänu. järgmisena saab sõna härra Preda ka neljaks minutiks. aitäh, president. Need, kes on jälginud tähelepanelikult meie arutelusid parlamendis komisjoni ettepaneku teemal, neid ei üllata teada saada, et mina olin üks neljast kaasraportöörist ja just see, kes algusest peale oli kõige skeptilisem ühtse instrumendi suhtes. ja selgitan lühidalt, äh, miks ma olin skeptiline. parlamenti seisukoht äh, väljendat-, seda väljendati aasta tagasi väga selgelt, kui ma soovisin eral-, soovisime eraldi instrumente liitumiseks, abiks naabruspoliitikaks, inimõigusteks, millel arvestades nende spetsiifikaid arv-, Euroopa Liidu poliitikates. Euroopa Komisjon välja arvatud liitumise abi osas ei võtnud absoluutselt arvesse seda parlamendi seisukohta ja esitas ettepaneku, mida me täna arutame, kus on ühendatud kümme erinevat instrumenti ja programmi. lisaks Euroopa Rahvapartei jaanuaris kaks tuhat kaheksateist võttis seisukoha selle vastu, et meil on ühtne välistegevuse instrument äh, täiesti sõnaselgelt, rõhutades, et see oleks lihtsustamise illusioon ja viiks pidevate tülideni, äh, kuna tekiks äh, pidevalt küsimus, mis on kõige olulisem. lisaks Euroopa naabruspoliitika, millel on otsene mõju Euroopa kodanike elule, äh, oleks õõnestatud ilma, kui tal oleks omaenda konkreetset finantsinstrumenti. kuid vaatamata sellele vastumeelsusele mina isiklikult ja minu fraktsioon äh, võtsime siiski heauskselt kohustuse ja vastutustundlikult alustada tööd selleks, et parandada komisjoni ettepanekut. see oli pikaajaline töö, arvestades, et see oli erakorraliselt keerukas, kus siin on, oli vaja väga keerulisi, keer-, oli väga keeruline erinevaid huvisid omavahel ja eesmärke omavahel kokku sobitada ühte instrumenti. see on tõepoolest äh, sisuliselt suur täielik revolutsioon Euroopa Liidu välistegevuse rahastamises. see revolutsioon vastab ka Euroopa Parlamendi korduvatele nõudmistele äh, suurema paindlikkuse osas, selleks, et ettenägematutele väljakutsetele vastata. komisjoni ettepanekul puudusid täpsustused juhtimise osas ning Euroopa Parlamendi rolli osas. eesmärkide selge määratlemine erinevate poliitikate puhul ning äh, vahendite täpne kulutamine. tänu fraktsioonide vahelisele koostööle õnnestus meil äh, sidus tervik koostada selleks, et vastata parlamendi kasvanud rollile läbi delegeeritud õigusaktide iseäranis. meil on selged eesmärgid erinevate välistegevuse eesmärkide osas, keskmes on aga inimõigused ja demokraatia edenemine. ja rääkides eelarvelistest meetmetest, sest see on tegelikult meie arutelude tuumaks, siin me suurendasime äh, nelja koma nelja protsendi võrra kokkuvõttes summasid sisendas geograafilised garantiid naabruse osas viisime sisse ning Saharas Aafrika. tugevdasime inimõiguste aspekti, kodanikuühiskonna ning üldisi väljakutseid. ühtlasi vähendasime reservi kümme koma kahe kuni seitsme, kümme koma kahe miljardit seitsmele miljardile. ja lõpetan oma sõnavõtu öeldes, et ma kahetsen väga Roheliste fraktsiooni käitumist hääletusel väliskomisjonis. võtsime vastu üle kahesaja viiekümne muudatusettepaneku arutusele teie fraktsioonilt. meie raportööride esitasime kolmsada kaheksakümmend kokku ja vaatamata sellele, et me võtsime arvesse äärmiselt suure arvu teie muudatusettepanekutes, see on täiesti enneolematu. see siin vastu võetud raporti puhul rohelised jäid erapooletuks. ma ei saa aru sellest suhtumisest et me võtame arvesse tohutult palju, see on ajalooline rekord nende ettepanekutest ja teie tahate seda instrumenti purustada. ma tahaksin teie, teilt vastust kuulda, mida te kavatsete selle raportiga teha, mis te kavatsete selle rahandusvahendiga teha? tänan teid tähelepanu eest. Ah, eh. suur tänu, härra Engel, samuti neli minutit nie działa võib-olla siis vahetate kohta. president, me tehnoloogia imed saavad meid kätte isegi hilisel õhtutunnil. me teame ju, miks me oleme täna siia kokku tulnud, kuigi paraku on meid siin nii vähe. tegemist on paketiga mis on praktiliselt sada miljardit äh, seitsme aasta, seitsmeaastase perioodi kohta. mul oleks meeldinud, kui meid oleks olnud äh, vastavalt selle olulisusele siin rohkem kohal, kuid võib-olla kolleegide puudumine tuleb ka sellest, et meie töötempo viimastel nädalatel ei ole enam kuigi mõistlik. tahaksin öelda nüüd äh, selle teksti enda osas, et meie poolt koostatud tekst võtab igati arvesse komisjoni ambitsioone selle ettepaneku tegemisel. meie kõik, kes olime kaasatud, oleme olnud kaasatud arengupoliitikasse, arengukoostöösse Euroopa Liidus, meil kõigil oli võimalus kohtuda aga Aafrika partneritega kes ütlesid meile, et teie finantsinstrumentide arv on täiesti uskumatu, me ei, ei tea enam, kuhu poole vaadata, äh, kuidas äh, leida rahastamisvahendeid, äh, sidusus, tänu millele, mille tagab see uus instrument, on oluline, see on kindlasti, see terviklikkus on igati positiivne, kuid president paraku on ikkagi mõningaid kõhklusi. sest miski pole kindel, isegi kui me selle paketi vastu võtame, mille kaasraportöörid kokku panid homme, ikkagi, kas me saame ikkagi soovitud tulemuse, see tuleb näiteks sellest, et üks küsimus ei ole leidnud lahendust ja see on Euroopa Arengufondi kaasamine Euroopa Liidu eelarvesse. on teada, et eriti Prantsusmaa, aga ka teised riigid on jätkuvalt sellele vastu ja ilma selle eelarvesse viimiseta ei saa meil olemas tõelist naabruspoliitika arengu ja rahvusvahelise koostöö rahastamisvahendit. nii et oleks siiski hea, et parlament oma sõnumit veelgi tõhustaks, mis on ka ühtlasi komisjoni sõnum, ehk et see tuleb viia eelarve osaks, see on demokraatia jaoks vaja ja nõukogu samuti peab seda lõpuks hakkama toetama, selle asemel et äh, Äh, jääda paindumatuks äh, seisukoha juurde, mis on minu arvates postkoloniaalne. ja peamine selle, peamine eestvedaja kehastab seda. president, siis on ka veel järgmine küsimus, kas Euroopa Komisjon, kas tema seisukoht oli tõesti ühtne? sest mul on ikkagi raske vabaneda tundest, et viimastel kuudel oli vähemalt üks volinik ja tema kaastöötajad, kes äh, toimisid selliselt, et nad üritasid, et, et parlamendis jääks püsima püha naabruse instru-, no poliitika instrument, just nagu naabruspoliitika oleks eesmärk äh, iseeneses. ja temal oleks tingimata vaja oma rahastamisvahendit, muidu ta läheks kuhugi kaotsi. kuid me räägime ju lepingutes äh, ette nähtud poliitikatest, mida ei, ei saa muuta lihtsalt Euroopa Parlamendi otsusega. me räägime selle instrumendi puhul vahendite suurendamisest naabrusele kakskümmend neli protsenti. ja ikkagi voliniku kabinetist, kes tegeleb naabruse ja laienemisega, tuleb meile pidevalt ettepanekuid, mille eesmärgiks on on kinnitada, et peab, e, aga õõnestada ühtse instrumendi põhimõtet. mina tahaksin siiski küsida komisjonilt, et kas äh, kolleegium on tegutsenud lojaalselt algusest peale, sest äh, vastasel korral mul tekivad kolleegiumi küsimuse, toimimise kohta tõsised küsimused. kuid mul on siiski hea meel, et meil õnnestus jõuda äh, sidusa kokkuleppeni, koostada loogiliselt koos püsiv tekst ja loodetavasti võetakse hääletusel vastu suur tänu ja nüüd järgmisena saab sõna härra Pöörens. tänan, härra president. kõigepealt tahaksin tänada kolleege kaasraportööre. tõesti tegime ära tõsiselt töö viimase kuue kuu jooksul, see ei olnud mitte lihtne. siiski õnnestus meil koostada raport enne meie ametiaja lõppu. tahaksin tänada ka komisjonide ametnikke arengukomisjonist, väliskomisjonist ja õiguskomisjonist, inimõiguste allkomisjonist, nende professionaalsuse, pädevuse, nende vastupidavuse ja lo-, lojaalsuse eest. ja see, just selle vastupidavuse eest kogu selle perioodi vältel see on kõige keerulisem dokument, mis iial on väliskomisjonis vastu võetud ja see oli kolme komisjoni töö tulemus kokkuvõttes, kelle töö tõepoolest on seotud välistegevusega, see oli aga ka riskantne välja, väljakutse. sellepärast, et, et töö anti ülesandeks neljale raportöörile, kolmele komisjonile. see oli riskantne, sellepärast et äh, läksime enne käidamatut, käidamat teed, käidamat käimata teedele. see oli riskantne, sellepärast et meie nägemuste lähendamine uut, uue instrumendi osas ei olnud kuidagi ettenähtav. volinik Mogherini ütles esimesel dokumendi tutvustusel, et äh, poliitikad jäävad muutuma, muutmata, kuid meetodid muutuvad. ja mm, meie panustasime muutumisele ja ma arvan, et siiamaani oleme olnud pigem edukad. nüüd käimata teedel käimine, see tähendab seda, et me muutsime Euroopa Liidu välistegevust äh, seostatumaks, käimata teedel käimine on ka see, et Euroopa Arengufond viiakse eelarvesse. aastaid ja aastaid oleme juba korranud seda soovi, mille kohaselt tuleb eelarve osaks muuta Euroopa Arengufond. sest me Äh, anname kogu ülejäänud maailmale, jagame õppetunde demokraatia osas, kuid me ise ei ole olnud suutelised äh, saada pädevust Euroopa Arengufondi vahendite kulutamise osas. käimata teede käimine tähendas ka seda, et me pidime Äh, hakkama saama täiesti uut sorti väljakutsetega aastateks kaks tuhat kakskümmend üks, kaks tuhat kakskümmend seitse võrreldes praegustega. rääkides just nende ulatusest ja käimata teed tähendasid ka seda, et tuli mõista, et, et komisjon ei saa kõike teha. raha on, puu-, rahast on puudus kõikjal, seega oli ju täiesti normaalne kutsuda osa, erasektorit üles oma säästudest äh, ühe osa andma ja suunama selle arengu eesmärgile. ja see ongi e, FSD Euro-, pluss Euroopa Kestliku Arengu Fond, mis äh, kokkuvõttes võimaldab rohkem vahendeid suuranda avalikule arenguabile ja lõpetuseks ütleksin, et Euroopa Parlamendi äh, õigused peavad samuti tugevnema. kui Euroopa Parlament, meie parlament, äh, meie soovitusi toetab. Äh, Euroopa konsensus arengu valdkonnas, see oli, on üks meie saavutus. Euroopa Parlamendi õigustega arvestamine, üritades kaasata erinevad äh, seisukohad, mille oleme viimastel aastatel võtnud ning, ja see ei ole mitte lihtne ja lisaks on, oleme nõukogust ka ette jõudnud, me oleme valmis ja meie mõte oli, et me saame tööga valmis enne ametiaja lõppu, et me koostame sidusa raporti, mis puudutab Euroopa Liidu välistegevuse äh, rahastamisvahendite tulevikku. ja tänan teid tähelepanu eest suur tänu. ja nüüd järgmisena proua Kardia Sabal-Rubial eelarvekomisjoni nimel. suur tänu, juhataja. meie eelarvekomisjonis andsime ka omalt poolt panuse selleks, et kohastada äh, see ettepanek eelarveraamistikuga kaks tuhat kakskümmend üks kuni kaks tuhat kakskümmend seitse. me tõstsime kliimamuutuste vastast võitlust kolmkümmend viis protsenti. Aafrikale ettenähtav toetus äh, neli miljardit, lisaks äh, põhiline doteerimine langes kümnele miljonile eurole. lisaks lõime me mehhanismi, mille kaudu saab äh, parlament kasutada reserve, mis ka selles fondis eksisteerivad. lisaks sellele nüüd äh, Euroopa Investeerimispangalt me nõudsime miinimummahtu riiklike investeeringute osas, nii et ei oleks äh, probleeme üleminekul uuele vahendile ja ka säästliku arengu vallas me töötasime välja rangemad kriteeriumid, nagu näiteks pettusevastane võitlus või äh, maksude vältimise vastane võitlus. Äh, suur tänu ja järgmisena volinik Mimitsa äh, komisjoni nimel, palun. juhataja, austatud parlamendiliikmed, kõigepealt ma soovin tänada raportööre ja teid kõiki selle tõhusa töö eest välisarengu äh, ja eelarvekomisjonis. mul on hea meel, et äh, see raport annab üldise toetuse poliitiliselt ja finantsiliselt ambitsioonikale komisjoni ettepanekule. ma eriti tervitan äh, parlamendi toetust sidusamale ja vastutustundlikumale vahendile. Euroopa hääl maailmas muutub äh, valjemaks ja see vahend aitab meil oma prioriteetide poole paremini püüelda. prioriteedid nagu naabrus, Sahara tagune Aafrika, vaesusvastane võitlus, säästlik areng, ränne, inimõiguste ja demokraatia edendamine, kliimamuutuste vastane võitlus ja rahu säilitamine mul on äh, samuti hea meel äh, näha, et äh, parlament nägi ette, et meil tuleb investeeringuid mobiliseerida nende eesmärkide saavutamiseks. ma olen isiklikult veendunud, et eelarvestamine selle rahastamisvahendi osas tõstab Euroopa Parlamendi kontrolli ja seadusandlikku rolli. ma arvan, et kõik need elemendid tagavad, et uus vahend äh, viib meid võetud eesmärkidele ja aitab meil täita neid äh, kohustusi, mis me oleme võtnud oma globaalses äh, strateegias ja ka globaalses kaks tuhat kakskümmend plaanis mis puudutab nüüd naabruspoliitika rahastamist, siis Euroopa Komisjon on ühehäälselt äh, välja pakkunud äh, siin jätkuva lahenduse. meil peab olema sujundatud tõhus äh, väliskulutuste taristu ja see ei sea küsimärgi alla mitte ühtegi äh, geograafilist või muud üksikut poliitikat. me soovime samaaegselt äh, tõsta oma võimekust lisavahendite mobiliseerimiseks, kus neid kõige rohkem parasjagu vaja on. see on eriti oluline reageerimaks ettenähtamatutele arengutele meie otseses naabruses. meie nägemus on selline, et äh, programmeerimise protsessi käigus äh, tagatakse ühendus äh, vahendi rakendamise Euroopa Liidu huvide ja meie partnerite huvide vahel. see protsess jõuab äh, soovitud tulemusteni ainult siis, kui säilitatakse paindlikkus ma samuti tervitan selle raporti poliitilist ambitsioonikust, et keskenduda põhilistele prioriteetidele nagu inimareng ja kliimamuutuste vastane võitlus, aga samas ma usun, et sellised eesmärgid äh, peaksid olema sellised, mille poole me püüdleme, mitte ei peaks olema tegu juriidiliselt siduvate kohustustega, sellepärast et muidu me äh, riskime, et äh, me paneme liialt oma tegevused paika, samas kui meie ümber toimub palju muutusi. Euroopa Liit on juhtiv ähm, tegija abi osutamise vallas globaalselt ja ma igati tervitan teie toetust äh, selle suuna jätkamisel. ja nüüd äh, rääkida seal arvudest, üheksakümmend viis protsenti võimekuse eesmärgi ei pruugi olla saavutatav, meil tuleb tõesti täilita, säilitada teatav äh, paindlikkuse tase, et äh, konflikte ennetada, rahu säilitada ja teha koostööd äh, tööstusriikidega. ma usun, et kui me võtame juriidilise kohustuse saavutada üheksakümmend kaks protsenti, ähm, siis komisjon on juba pakkunud välja ambitsioonika eesmärgi. me oleme valmis äh, parlamendiga läbi rääkima, et vaadata, kuidas kõige paremini äh, viia ellu juhtimise ja kontrolli rolli meil peab olema tehniline ja sisuline dialoog äh, parlamendi ja komisjoni vahend. see on meie eesmärk, arvestades äh, institutsioonide vahelist tasakaalu. samas ma arvan, et äh, kui me loome institutsionaalse kontrolli lisatasemeid ja kasutame liialt palju delegeeritud õigusakte, siis me eesmärgile ei jõua. vastupidi, see muudab äh, rahastamisvahendi toimimise liiga keeruliseks. piisava paindlikkuse säilitamine on võtmetähtsusega. me peame lähtuma siin välispoliitilistest eesmärkidest, kiire reageerimise võimekusest, see peaks kõik siin programmi sambas sees olema. praegu on äh, reservid kujundatud äh, kasutatavaks selliselt, et me saame kiiresti reageerida ootamatutele vajadustele, mis välistegevuses meie naabruses nii tihti ette tulevad. ma ei usu seetõttu, et kui meil on siin ette nähtud need assigneerimata vahendid selliseks kiireks reageerimiseks, et neid tuleks vähendada jään nüüd ära ootama arutelu ja homset hääletust ja suur tänu teile. ja suur tänu, volinik. ja nüüd äh, Prošake üks minut äh, Rahvusvahelise Kaubanduse Komisjoni nimel, palun. tänan juhataja, volinik äh,, kolleegid meil peab äh, välispoliitika eelarve olema vastutustundlikum ja kontrollitum ja kui komisjon tuli välja radikaalse reformiga, siis ma olin äh, avatud suhtumisega, aga sellest päevast peale ma olen öelnud, et äh, me saame hinnata uut rahastamisvahendi struktuuri siis, kui me teame, kuidas seda raha hallatakse juhitakse, aga see on komisjoni ettepanekus endiselt nõrgalt sõnastatud, me oleme omalt poolt teinud mõned ettepanekud, et meil oleks juhtgrupp äh, välisteenistuse ja komisjoni vahel. me vaatasime ka seda, kuidas oleks võimalik äh, rohkem tingimuslikkust äh, sisse tuua nendele miljarditele paindlikele summadele. meil on vaja tõesti rohkem kontrolli. meil on ainult üks koma kuus protsenti ette nähtud inimõiguste valdkonnaks, aga me ei tohiks kulutada niivõrd palju rahastamisvahendit rände ja terrorismivastase võitluse tegevusteks, me oleme siiski väärtustepõhine liit. suur tänu. järgmisena kultuuri- ja hariduskomisjoni nimel proua Jimenez Barbat, palun juhataja, austatud kolleegid. viimastel aastakümnetel on selgeks saanud, äh, kui palju ühiseid väljakutseid meil on. ühine naabruspoliitika arengu ja rahvusvahelise koostöö rahastamisvahend on üks olulisemaid ettepanekuid käesoleval mandaadi ajal. tegemist on radikaalse muutusega, see toob kaasa rohkem paindlikkust ja kannab ka hoolt selle eest, et Euroopa Liit saab oma rolli tugevdada rahvusvahelisel areenil. Need äh, meetmed, mida see rahastamisvahend ette näeb, peaksid toetama jätkusuutlikku arengut, agendat kaks tuhat kakskümmend, kaks tuhat kolmkümmend. oma komisjoni arvamuse koostajana soovin ma toonitada, kuivõrd oluline on kaasatus selleks, et võidelda vaesuse ja eba, võrdsuse vastu, et luua rahulikke, stabiilseid ja võrdseid ühiskondi ja seega ka, ka võidelda rändepõhjuste vastu. väga oluline on tugevdada partnerlust äh, naabruspoliitika riikidega, et tulla toime ühiste väljakutsetega. ja kindlasti äh, tuleb meil äh, jätkata selle rahastamisvahendi arendamist, aitäh! suur tänu! nüüd kodanikuvabaduste äh, Äh, komisjoni nimel proua Spinelli, palun. tänan, juhataja. see vahend, äh, mida me parasjagu siin arutame, on geopoliitiline vahend, mitte rahastamisvahend, äh, me räägime siin rändajate toetamisest ja nende regioonide toetamisest, kus meil on välispoliitilised huvid. tehakse kõik selleks, et rändevood ei oleks äh, ebaseaduslikud, vaid äh, seaduslikud, kindlad ja vastutustundlikud. siin üritatakse hoolitseda selle eest, et äh, rändajad kellelegi hirmu ei põhjustaks. meil on nüüd välispoliitika, mis on pandud kokku arengupoliitika ja militaarpoliitikaga ja seda kõike Euroopa Parlamendi kontrolli all siin äh, unustatakse, unustatakse ära äh, need lääne režiimi äh, vastaste võitluste pidamised, mis on endaga koostöö toonud kaost ja vaesust. meil loomulikult tuleb tegeleda vaesuse vastase võitlusega, aga selle vahendiga see küll muutus ei tule. tänan ja järgmisena proua Forenza naiste õiguste komisjoni nimel üks minut, palun tänan, juhataja. ma soovin naiste õiguste komisjoni raportöörina siin sõna võtta käesoleval mandaadi ajal olen ma teinud tihedat koostööd valitsusväliste organisatsioonidega arengukoostöö valdkonnas. tuleb öelda, et ma olen olnud silmitsi sarnast sarnaste küsimustega kui libe komisjoni nimel kõnelnud kolleeg. see tekst oleks pidanud tegelema Euroopa Liidu põhiväärtuste edendamisega, inimõigused, kultuuri toetamine, võrdõiguslikkus ja nii edasi, aga siin üritatakse eraldada finantsvahendeid selleks, et hallata rändevoogusid. seda kõike eesmärgiga kindlustada Euroopa Liidu piire on äh, saavutatud äh, tulemusi ähm, ka naistekomisjoni läbirääkimiste tulemusel, aga lõpuks äh, siiski ei arvestatud meie ettepanekuga, vaid lähtutakse tegevusplaanist, räägitakse naiste õigustest ja soolisest võrdõiguslikkusest ainult lisas, mitte põhitekstis. ja härra McAllister, palun president, daamid ja härrad, kolleegid. ahveti esimehena ütleksin, et kõigepealt tahan tänada kõiki nelja kaasraportööri suurepärase töö eest. Euroopa Parlamendi eesmärk on loodetavasti nüüd selge. tahame tagada, et Euroopa Liidu väli tege-, välistegevust toetavad piisavad rahalised vahendid, et meil on tõhusad vahendid selleks, et kaitsta oma väärtusi ja huve kogu maailmas Euroopa välistegevus peab olema sisu, sidus ja paindlik, seepärast äh, finantsvahendite ühendamine on oluline vahend selle eesmärgi saavutamiseks. Euroopa Parlamendina on meil sisuline huvi sidusus ja paindlikkus siduda demokraatliku vastutuskohustuse ja kontrollimehhanismidega ja seepärast ma tõepoolest tervitan asjaolu, et siin on ette nähtud tõhustatud dialoog parlamendi ja komisjoni Äh, vahel volinik Nimitsa ning et on ette nähtud delegeeritud õigusaktid oluliste otsuste jaoks, aitäh. Noiser, dvi minuti v imeniu Sojuszu Sotsialistov ja Demokraatov. ja nüüd saab sõna härra Noiser kaheks minutiks. sada miljardit eurot seitsmeks aastaks. tegemist on tohutult suure instrumendiga ja paljud minu kolleegidest suhtusid sellesse skeptiliselt. Ähm, juhataja, volinik, lugupeetud kolleegid, ma tänan eriti raportööre ja minu S ja D kolleeg Antonio Pansiiri, kellega tegin tihedat koostööd. ma arvan, et tegemist on äh, hea õigusaktiga, äh, täieliku õigusaktiga, mis me võtsime vastu Ahvetis ja Teeves ja et me ei peaks seda uuesti avama. ma tahaksin äh, viidata mõningatele olulistele aspektidele, mis arengukoostöö aspektist on minu jaoks olulised. me oleme saavutanud selle et 50,, et viiskümmend, nelikümmend viis protsenti kahekümne viie protsendi asemel läheb äh, kliimakaitseks, keskkonnakaitseks, bioloogilise mitmekesisuse kaitseks ja äh, ja kõrbete, kõrbestumise vastu ning meil on õnnestunud saavutada seda, et rännet nähakse rohkem rahvusvahelise koostöö raamistikus ning meie jaoks on oluline, et rändepoliitika on oluline inimeste, et hoolitseb inimeste turvalisuse eest ehm, ja et inimesed saa-, eh, oleksid kaitstud nii, nagu on ette nähtud rahvusvahelises õiguses ja meie väärtustes. ränne on tegelikult äh, ainult konfliktide, e, vaesuse ja valede arengute tagajärg ja me tahame, e, et meil oleks strateegia, mis võitleks äh, rände põhjustega sellepärast, sellepärast kümme protsenti on ette nähtud rände äh, suunamiseks ja sellest on tegelikult ka pii-, see on tegelikult ka piisav ja me arvame, et sotsiaaldemokraatidena, et meie peaksime tervitama seda instrumenti, siin on juttu ka soolisest võrdõiguslikkusest, naiste ja tüdrukute osalemisest ja nende õigustest. ma olen veendunud, et tegemist on hea instrumendiga ja tagasiside kodanikuühiskonnast on väga positiivne. aitäh veel kord kõigile konstruktiivse kaastöö eest. aitäh ja nüüd saab ALDE fraktsiooni nimel sõna proua Vehkaper. arvoisa puhemies austatud äh, juhataja naabrusarengu ja rahvusvahelise koostöö rahastamisvahend on ambitsioonikas uuendus Euroopa Liidu välispoliitika rahastuse vallas. me hääletame selle üle kriitilisel ajahetkel. Äh, tulevas äh, finantsraamistikus tuleb tagada Agenda kaks tuhat kolmkümmend õnnestumine ja jätkusuutlikud arengueesmärkide saavutamine või me kukume selles kõiges läbi. parlamendi ettepanek on komisjoni ettepanekust ambitsioonikam. me soovime kliima ja keskkonnategevusteks suunata nelikümmend viis protsenti rahastusest. me oleme toonud tugevamalt esile ka soolise võrdõiguslikkuse, samuti me soovime rohkem panustada sotsiaalküsimustele ja inimarengule, nagu näiteks haridus ja tervis. Euroopa arengurahastus äh, on nüüd ka öö, äh, osa Euroopa Liidu äh, eelarve kontrollist, see tugevdab demokraatlikku järelevalvet, ma loodan, et nõukogu kiidab selle heaks. välise rahastuse sujundamisega tugevdab Euroopa Liit oma rolli globaalse tegijana. see nõuab äh, panust äh, kõikides poliitikavaldkondades, ka lähipiirkonnas. meil on vaja äh, panustada rohkem põhjamõõtmele ja arktilisele piirkonnale. jätkusuutlik areng, inimõigused, demokraatia, inimareng ja võrdõiguslikkus, samuti vaesusevastane võitlus Äh, on väga olulised äh, aspektid ka tulevasest välissuhtest, aga lihtsalt eesmärkidest ei piisa, meil tuleb tagada ka tõhusus. aitäh ja nüüd saab roheliste nimel sõna härra Raimann. tahaksin tervitada volinikku, kes just on sisenenud, nagu ma näen meie rohelistena olime väga skeptilised selle instrumendi puhul, kus nii paljud äh, rahastamisinstrumendid on ühendatud ja läbirääkimistel üritasime võimalikult konstruktiivselt osaleda, võtsime seda väga tõsiselt, äh, nagu öeldud, kak-, äh, härra Breda, nagu härra Breda ütles, kakssada ähm, äh, muudatusettepanekut oli meil, me üritasime tegeleda paljude teemadega, paljud asjad on, läksid ka läbi, raportöörid tõesti võtsid arvesse meid, läbirääkimised olid suures osas väga konstruktiivsed, aga kuna sellest räägiti, siis kvantitatiivselt võeti paljusid asju arvesse, aga kvaliteediga me ei ole eriti rahul. väga palju läks edasi kliimakaitse vallas ja naiste õiguste alal, aga kõige olulisemad asjad on endiselt ainult märkustes või äh, viidates, mitte tekstis endas ja sellepärast jäime äh, erapooletuks, tahtsime läbirääkimisi jätkata, me oleme valmis ka nüüd kasutama viimast ööd selleks, et teha mõningaid olulisi samme, minna kaugemale selles instrumendis ja and-, seda veel äh, lihvida, mis võimaldaks meil selle poolt hääletada, aga siis on vaja ka otsustavaid äh, kohustusi võtta, ma näen, et siin võiks olla tegemist hea poliitikaga, ma ei näe, et siin tõesti kohustusi võetaks, midagi ei ole rände osas tegelikult paika pandud, äh, seda raha võiks kasutada ka äh, mõne meetme jaoks, mida me kindlasti ei toetaks, nii et tõesti vaja on veel teha läbirääkimistel edusamme aitäh ja nüüd saab sõna proua Sanchez Caldentei üheks minutiks äh, kuue nimel. aitäh, härra juhataja. Euroopa Komisjoni ettepanek äh, finantsinstrumentide äh, kokkupanekuks on parlamendi jaoks solvav Euroopa Parlamendi resolutsiooni täielikult eirati parlament äh, soovis, et meil oleksid arengukoostöö ja humanitaarabi jaoks eraldi instrumendid, sellepärast me oleme selle ettepaneku vastu, sellepärast et olemasolevate fondide kokkupanemine ei tähenda seda, et rohkem austatakse arengupõhimõtet, mis meie jaoks peaks välispoliitikas olema väga oluline põhimõte, vastupidi arenguabi vahendid suunatakse ähm, strateegilisteks kaitse-eesmärkideks äh, ja selle kokkupanemise e-, eesmärk on, et arenguabi vahendeid oleks võimalik kasutada välispiiride valvamiseks ähm, ja rändeküsimuste lahendamiseks ja sellega Euroopa Liit ei ole enam suurim abiandja maailmas mille üle me oleme olnud uhked, äh, sest nüüd võib seda raha kasutada ka relvadeks või piirivalveks ähm, päev-päevalt ja järjest vähem kehastab see liit äh, neid ideaale, mille, mille jaoks ta on sündinud. Ähm, sellised ettepanekud nagu see, ka eemaldavad meid meie rahvusvahelistest kohustustest ja lubadusest, nagu näiteks äh, agendast kaks tuhat kolmkümmend, millest me räägime siin väga tihti. aitäh ja nüüd saab sõna härra Salafranca, Salafranca üheks minutiks aitäh, lugupeetud volinik, lugupeetud daamid ja härrad. tavaliselt tunnustan äh, raportööre äh, tehtud töö eest, aga seekord seda teha ei saa, sellepärast et mõlemad minu fraktsiooni äh, liikmed ei suutnud kokku leppida, leppida, aga siin on tegemist sellega, et meie välispoliitika peaks olema sidusam, nähtavam ja sellepärast on vaja anda ka vajalikke rahalisi vahendeid. ma arvan, et et kui me praegu siin arutaksime, et kas tegemist peab olema ühtse instrumendi või erinevate instrumendiga, siis äh, see on illusoorne, vaid äh, oluline on, et Euroopa Liidul peab olema maailma areenil kaal, mis on võrreldav ka, meil on vaja ka sidusat poliitikat, mis äh, võimaldaks reageerida vajalikele väljakutsetele ja me peame äh, siin ka Euroopa Parlamendi äh, eelisõigusi arvesse võtma. siin on oluline, et Euroopa mm, välispoliitika peab olema sidus ja nähtav. aitäh ja üheks minutiks saab sõna proua Mäkke-Evan. aitäh, härra juhataja. ma kordan seda, mida raportöörid ütlesid ja mida ütlesid teised äh, ja, ja mida ütlesid teised äh, nende muudatuste kohta, ma arvan, et see, need on edusammaks, ma loodan, et nõukogu on nõus nendega. ma tahaksin tänada Frank, kooraportööre, eriti Frank Engelit ja Charles Göransit Arengukomisjonist ähm,. arengu töö on väga oluline, see on rohkem kui lihtsalt välispoliitika eh, instrument, see on eraldi poliitika, eh, mis on suunatud eh, vaesusevastasele võitlusele ja ebaõigluse vastasele võitlusele. see periood on väga võtmetähtsusega. nüüdsest kuni kahe tuhande kolmekümnenda aastani Euroopa Liit peab ähm, andma panuse selleks, et äh, Pariisi kliimalepet täita, äh, et meil tõesti oleks äh, tulevik, mitte ainult meie jaoks, vaid kogu planeedi jaoks ja meie välistegevus on osa sellest tööst ning lõpetuseks, lugupeetud kolleegid, tõenäoliselt viimast korda räägin siin saadikuna pärast kahtekümmet üht aastat, tahaksin siin tänada äh, tänada teid, volinik Mimitsat ja teie kaastöötajaid, teiega on väga hea olnud koostööd teha, aitäh teile kolleegidele ja Ahveti kolleegidele ja kõigile kaastöötajatele ja saadikutele. tahaksin kahe, kahte inimest eriti tänada, minu kahte uurijat, kes on siin äh, külastajate tribüünil, neil on täna esimest korda olnud võimalik siia tulla. Äh, varem on, on nad olnud liiga hõivatud, äh, nii et suur tänu teile aitäh, proua Sargentini. aitäh, härra juhataja ähm,. välispoliitika ja arengupoliitika ei ole alati kattuvad ning äh, lisandub see, et välispoliitikat planeeritakse lühiajaliselt, aga äh, arengupoliitikaga on vaja võidelda vaesuse vastu, see on meie aluslepingutes ka kirjas, et me tegeleme jätkusu-, e-, kestliku vaesusevastase võitlusega, kui me need asjad kokku paneme, siis ei toimi, et kui ma nüüd kuulen volinikult et, et üheksakümmend viis protsenti on liiga palju, ja et äh, me tegelikult äh, rohkem instrument, äh, tahaks raha anda paindlikele instrumentidele, siis ma tõesti väga muretsen, sellepärast et arengukoostöö sellel ei ole vaja paindlikkust, see peab olema pikaajaline ja prognoositav rohelised ei ole nõus selle instrumentide kokkupanemisega, nad ei saa aru, mis asi on see plaan B. Ähm, ja et kui ei õnnestu arengufondi arvesse, eelarvesse võtta, siis äh, meil ei ole raha lihtsalt. meil on hea meel, et äh, kaasraportöörid äh, võtsid üle ettepaneku et, et nelikümmend viis protsenti rahast läheks kliimameetmetele. me oleme üritanud olla oma ettepanekutes konstruktiivsed, meil on hea meel, et paljud ettepanekud võeti arvesse, aga oluline on siin lõpptulemus rohelised tegid äh, koostööd, aga siin ei ole mingeid tagatisi, millega me saaks arvestada, kus me näeks, et äh, tõesti on siin siduvad tingimused, et ole, mis võimaldaksid äh, tõesti võidelda vaesuse vastu, aitäh! aitäh ja nüüd saab sõna üheks minutiks proua Lösing seda võiks viimasel ajal nimetada trendiks, et Euroopa Liit äh, rahalisi vahendeid, mis algselt olid ette nähtud arenguabi jaoks, äh, kasutatakse rändevastaseks võitluseks ja sõjalistel eesmärkidel. nii ka äh, stabiilsuse ja rahu instrumendi puhul või Euroopa Liidu Aafrika usaldusfondi puhul ja nüüd äh, seniste välisrahastamisvahendite äh, üheks instrumendiks äh, koondamisel sõjalised vahendid Äh, rändevastases võitluses. kahjuks äh, on see nii ette nähtud siin selles tekstis. Äh, sõjaväega kriisi kolletes ei ole võimalik vaesuse vastu võidelda, niimoodi ei ole võimalik kriiside põhjuseid kõrvaldada. see tähendab täielikku lõppu neutraalseks, neutraalsele tsiviilsele Euroopa kriisiabile kui me ta-, põhjendusega, et tahame olla tõhusad, koondatakse need instrumendid, ja kannatavad demokraatlikud kontrollivõimalused ja läbipaistvus. siin on kokku pandud väga erinevad asjad, muuhulgas ka arenguabi ja see tähendab, et kõik poliitikavaldkonnad allutatakse geostrateegilistele huvidele. sõjalise sekkumise ettenägemine, rahastamine ja väljaõpe ja see tähendab teatavat üleminekuvalitsust, et sõja